Lennile ja kõigile teistele, kes sellele deklaratsioonile alla kirjutasid. seitsmeteistkümnendat detsembri täiskogul esitati täiskogule taotlus eh, härra Migalski immuniteedi tühistamiseks ja viienda märtsi kiri juriidilise komi-, juriidiliste küsimuste komisjoni juhilt, mis puudutab Poola saadikute immuniteedi äravõtmist, äh, on leidnud siis, või see komisjon on leidnud selle kirja alusel, et äh, see taotlus ei ole vastuvõetav. ja ALDE fraktsioon on esitanud taotluse Cornelius Panela nimetamiseks äh, delegatsiooni liikmeks, mis tegeleb USA suhetega. kas keegi soovib